El siguiente punto de orden del día es el debate. järgmine päevakorrapunkt. ühine arutelu ühise kaubanduspoliitika kohta. neljaks minutiks saab kõigepealt sõna raportöör, kelleks on proua Kvesto Rovol. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. nagu te kõik teate, parlamendi mõjutusvõimalused Lissaboni lepinguga kaubanduspoliitikas, aga ka komitoloogia menetluses äh, siiamaani tähendas see siis delegeeritud äh, äh õigusakte ja rakendussätteid tugevnenud ja selle lepingu tulemusena tuli terve rida määruseid kaubanduspoliitikas ja sellega seotud otsustusvõimalused ähm, uue õigusliku raamistikuga kohandada. see suur pakett Omnibus üks, selles on üle kahekümne määruse, sealhulgas ka dumpinguvastane määrus ja ka äh, subvent-, sanktsioneerimise vastane määrus. pärast pikki kolmepoolseid läbirääkimisi ja õigusloomelist protsessi juba juunikuus õnnestus meil jõuda poliitilisele kompromissile. tegemist ei olnud lihtsa protsessiga, aga lõppude lõpuks leidsime me hea lahenduse. nüüd tahaksin paar nendest elementidest välja tuua. esiteks, kuni läbirääkimiste lõpuni. liikmesriikide roll väga kahtlane nii dumpinguvastase võitluse kui ka subventioneerimise vastase määruses. komisjon soovis liikmesriikide rolli kindlustada, seda nimetati info plussiks. parlament aga nõudis, et lepingust peetaks kinni, Lissaboni lepingust, ja nõudis, et paika pandaks uus poliitiline kurss institutsionaal, institutsionaalseks tasakaaluks äh, kaubanduspoliitikas. meie miinimumnõudeks oli see, et liikmesriigid ei saa minna kaugemale kui praegune status quo. ja lõppude lõpuks tähendas see seda, et Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendi rolli tugevdati. komisjoni esialgsest ettepanekust see üldse välja ei tulnud ja siis äh, selle taustal me ka kokkuleppele jõudsime. teiseks, läbirääkimistes parlament edukalt surus äh, läbi selle ja komisjon oli vastu, et antitupengu ja korruptsioonivastased menetlused äh, et neid ei pikendataks. komisjon soovis poolteist aastat, meie leidsime, et aasta ja kolm kuud on piisav ja meie arvates on see väga tähtis, et kui menetlus alustatakse, siis võimalikult kiiresti tagatakse õiguskindlus ja igaüks teab, milline on tema positsioon. kolmandaks, kaitseklauslite määrusele mõeldes õnnestus meil hoolitseda selle eest, et poliitiline kompromiss Põhja, vabandust, Lõuna-Korea kaitseklauslite määrus on nüüd eeskujuks kõikidele teistele, see tähendab seda, et kontrollimine toimub ainult äh, siis, kui on lõplik otsus vastu võetud. eelotsuste puhul või ajaliselt piiratud otsuste puhul peab alustama nõuandlemenetlust. ja mõnes menetluses on nõukogul rohkem õigust äh, sõna sekka öelda, teistes komisjonil. arvestades Omnibus üks õigustekste ja neid äh, suuri muudatusettepanekuid, mis nendes tuleb teha, on meil vaja juurdepääsu tarbijasõbraliku, kasutajasõbralikule versioonile ja me peame seal arvestama kõiki muudatusi. peale selle, selleks, et äh, lihtsustada nende tekstide mõistmist, me leppisime kokku, et kuni juun-, eh, juunikuuks kaks tuhat neliteist komisjon esitab meile konsolideeritud versiooni. peale selle sooviksin rääkida Omnibus paketi ja kaubanduskaitse ähm, see on Kristof Jelleri raporti ühendamisest. Omnibus üks on, ühes on väga palju muudatusettepanekuid just äh, dumpinguvastase ja subventioneerimise vastase määruse jaoks. me vaata-, keskendusime ainult menetlusele selleks, et mitte kaubanduse südamikku puudutada, sellepärast et siin on väga tähtis, et kaubanduskaitse Äh, klauslit tegele-, muutmisel tegeledaks sellega. lõppkokkuvõttes oleme me vägagi rahul selle leitud kompromissiga ja me loodame, et täiskogu toetab seda ettepanekut. veel üks lause, palun, härra president suur tänu kõigile, kes aitasid läbirääkimisi pidada äh, komisjonis, nõukogus ja eriti tänan oma kolleegi Jörg Leichtfriedi. meil õnnestus Omnibus üks ja Omnibus kaks täiesti paralleelselt läbi rääkida. suhted olid sõbralikud ja töö väga tore. suur tänu! Por... suur tänu, proua Kvestot Roovol ja nüüd neljaks minutiks saab sõna teine raportöör härra Leichtfried, palun. suur tänu, härra president. ma räägin parem saksa keeles, sellepärast et kui ma hispaania keeles jätkan, siis mitte keegi ei saaks minust aru ja see poleks ka mõistlik, ütleb kõneleja. võin teha ka komplimendi proua Kristo Troovolile. tõesti, töö temaga oli tore, mõlema raporti puhul suur tänu selle eest suur tänu ka teistele kolleegidele, kes aitasid äh, selles küsimuses äh, meie tööd lihtsustada ja suur tänu kõikidele nendele, keda kunagi ei mainita, nimelt Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni sekretariaadi töötajad, sest nemad tegelikult tegid põhilise töö ära. eriti proua Masekova ja proua Kiiv, kes tõesti äh, andsid endast kõik, et meid aidata. Lissaboni leping tõi endaga kaasa selle, et äh, rahvusvahelise kaubanduse küsimustes Euroopa Parlamendist sai seadusandja, mitte ainult seadusandja, vaid me peame andma ka oma nõusoleku, kui lepinguid sõlmitakse. seda kõike tehti Lissaboni lepinguga ja Lissaboni lepingut alahinnatakse. Lissaboni leping hoolitses selle eest, et tänu meie kaasamisele Euroopa Liidu kaubanduspoliitika muutus ja need, kes on Lissaboni lepingu vastu, on tegelikult demokratiseerimise ja parlamentariseerimise vastu rahvusvahelise kaubanduse vallas. see oli täiesti vale ja kui see siiamaani pole selge, siis ei ole mõtet nende inimestega üldse rääkida. aga nüüd selle küsimuse juurde tagasi, Omnibus kaks nimelt. nimelt meil õnnestus äh, vana komitoloogia meetodit muuta kaasaegsemaks ja Euroopa Parlamendil on nüüd võimalus rohkem oma häält sekka öelda. see kõik võttis kaua aega, neli aastat, minu arvates on see liiga kaua, aga kahjuks ei olnud seda kõike võimalik kiiremini teha. mis oli meie jaoks siis tähtis nendes läbirääkimistes ja tegelikult ka tülis nõukoguga meie jaoks oli tähtis see, et delegeeritud õigusaktide puhul oleksid mõistlikud tähtajad Euroopa Parlamendi jaoks, et me saaksime need õigusaktid tagasi lükata, kui vaja, ja me hoolitsesime selle eest ja see oli minu jaoks eriti tähtis, et Euroopa Parlament eh, mitte ainult eh, tagasilükkamisel ei oleks sisuliselt kaasatud, vaid ka õigusliku delegeeritud õigusakti loomisel oleks kaasatud. see oli õiguslikult natukene hägune, ma tean, et komisjon ja nõukogu polnud alguses sellega nõus, neil oli kahtlusi, aga need kahtlused olid valed. kui kohe algusest peale oleme me kaasatud, kui me kohe algusest peale teame, millised on argumendid, kui meid on kaasatud delegeeritud õigusakti loomisse, siis on lõpus ka lihtsam oma jah-sõna sellele öelda. ja kogu menetlus muutub lihtsamaks meie jaoks oli tähtis ja seda me tegime koos nõukoguga, et teatud kiireloomulised lahendused komisjoni jaoks on tähtsad, aga teiselt poolt äh, teiste küsimuste puhul võib äh, äh, kiireloomulisusele küsimärgi taha panna ja mul on hea meel, et meil seda lähenemist õnnestus kaitsta. kallid kolleegid, ma loodan ja olen nõus siin ka kolleegiga, et see raport äh, homme täiskogul saab korraliku häälteenamuse. kui see raport äh, läbi läheb, siis me astume suure sammu edasi Euroopa Liidu õigusloomes. Need on küsimused, mis väljapoole võib-olla nii huvitavad ei tundu aga nad põhjustavad väga palju tööd, nad on vaevarikkad, nendega tegelemine on vaevarikas, aga nad on hädavajalikud. meil on neid seadusi vaja selleks, et Euroopa Parlament toimiks, selleks, et õigusloome Euroopa Liidus toimiks ja ja selleks, et lõppude lõpuks ka midagi mõistlikku kaubanduspoliitikas välja tuleks, et me saaksime need otsused vastu võtta. ja sellepärast on suur tänu, et need algat-, suur, sellepärast on väga hea, et need algatused tehti, aitäh! suur tänu, härra Leifrid! ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Mimitsa, palun. ma tänan, president, lugupeetud saadikud. komisjon teeb kuht paraku, eh, peab olema ministrite kohtumisel täna eh, Vaikse ookeani partneritega ja mina olen tema asemel ja tänan kõigepealt raportööre Eh, proua Kuisthu Troovooli, härra Laitvildi, kes koos professor Moreiraga äh, Äh, kõigi saadikutega koostöös on selle teemaga tegelenud ja siin on tõesti otsuste langetamise menetlus kaubanduspoliitikas ja nii nagu Lissaboni leping ette näeb, rakendusaktide ja delegeeritud aktide kaudu nende küsimuste lahendamine. nüüd parlamendi äh, teine lugemine on lõppemas ja me jõuame seadusloomelise protsessi lõppu pärast viienda juuni eh, triloogi ja üheksateist, üheteistkümnenda juuli otsust on eh, parlament nüüd valmis heaks kiitma teise lugemise tulemus. see tekst on täiel määral kooskõlas triloogi tulemustega ja komisjon toetab seda kahel käel Äh, nõukogu esimese lugemise seisukohta olete te toetanud ja tänu sellele on võimalik, et mõlemad aktid nüüd saavad rakenduda. Teile meenub, et seadusloomeline protsess ei ole kulgenud lihtsalt, on läinud palju aega ja võib-olla isegi liiga palju, pea kolm aastat pärast seda, kui esialgne ettepanek tuli komisjonilt ja selle ajani, mil see ettepanek jõustub me oleme nõus, et tuli teha järeleandmisi mõlemal poolel, et kompromissini jõuda. ma kinnitan teile, et komisjon on väga kiiresti tegutsenud selleks, et jõuda tänasesse seisu ja on õige öelda, et mõlema määruse vastuvõtmisega Euroopa Liidu kaubanduspoliitika raamistik teeb läbi suure nihke Lissaboni lepinguga ja rakendusvolitustega on meil õnnestunud uus institutsiooniline tasakaal leida, mis äh, puudutab rakendusakti ja delegeeritud aktide vastuvõtmist kaubanduspoliitika vallas, see on suur-suur saavutus. uued menetlused, kui nad kehtestatakse, võimaldavad meil kiiresti edasi liikuda ja rakendada ühist kaubanduspoliitikat ja aidata Euroopa Liidu ettevõtjaid hoopis tõhusamalt korrastades otsuse langetamise protsesse me saame eh, kiiremini reageerida toimuvale ja oleme ka usutavamad rahvusvahelisel areenil. ma kinnitan teile, et need avaldused, mis tulid komisjonilt eh, triloogi käigus on samuti asjakohased ja nüüd saab komisjon asuda kodifitseerima määrdusi ja need seonduvad kahe omnibus paketi vastuvõtmisega ja esimese juunini kaks tuhat neliteist hiljemalt saab kõik ühele poole. uus õiguslik raamistik muutub palju loetavamaks kõikide sidusrühmade jaoks ja lõpetuseks ma tahan veel kord tänada volinik de Guhti, raportööre ja parlamenti selle ka, et nii pühendunult tegelesite selle tähtsa teemaga ja meie seisame nüüd hea selle eest, et uus raamistik hakkab korralikult tööle. suur tänu. ja nüüd äh, fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei nimel kaheks minutiks härra Kaspari. lugupeetud härra president, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu ja palju õnne kolleegidele Leichtfriedile ja Kvist Troovolile, ma arvan, et see, mis nad viimase kuu ajal saavutasid koos äh, variraportööridega, on väga hea ja mul on väga hea meel, et me veel sellel aastal saame selle küsimuse arutamise lõpetada. millest me siin räägime delegeeritud õigusaktide puhul? me tegelikult räägime sellest, et me anname komisjonile volituse ise seadusandjana tegutseda ja see tähendab meie kõigi jaoks aga ka seda, et me vastutame rohkem meie jaoks, seadusandjate jaoks tähendab see seda, iga seaduse puhul, eriti just kaubanduspoliitikas, peame me mõtlema selle peale, et mida me peaksime reguleerima seadusandjana ja mida mitte, mille puhul peaksime me jätma komisjonile mänguruumi ja ma arvan, et just äh, kaitse ka,, kaubanduspoliitika ja kaitseklauslite puhul tegeleme me sellega veel väga palju. kuid komisjoni puhul tähendab see õigusaktide puhul, delegeeritud õigusaktide puhul ka seda, et kui üksikasjalikult seda tuleks teha ja mõtlen nüüd teiste eh, ettepanekute peale, kus te siin hõõglambid ära keelasite või panite paika palju ähm, siin äh, loputuskastis vett peaks olema, et ärge sellega meile probleeme hakata, hakake tegel-, tegema. siis kontrolliorganina tahaksin ma, et me tulevikus mõtleksime rohkem ka selle peale, milliste delegeeritud õigusaktidega oleme me nõus, millised kõhklused tuleb meil juba valdkonnakomisjonis välja tuua ja millised küsimused oleks meil võimalik siis komisjoniga eelnevalt lahendada ja millised on need küsimused, mida tuleb arutada täiskogul ja kui ma mõtlen homsele hääletusele, kus meil tuleb delegeeritud õigusaktide üle hääletada, siis ma arvan, et homme on meil Äh, hääletus näiteks GPS Plussi üle, millest oleks võinud loobuda ja selle asja oleks võinud juba valdkonnakomisjonis lahendada. suur tänu tehtud töö eest ja mul oleks väga hea meel, kui kõik institutsioonid oleksid valmis kaubandusvaldkonnas ka seda vastutust kandma, mis on neile pandud. suur tänu, loomulikult kõik täidavad oma ülesandeid, nüüd järgmine sotsiaaldemokraatide nimel härra Moreira. suur tänu, president volinik, kallid kolleegid. ma pean ütlema, et lõpuks ometi, lõpuks ometi neli aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist on nüüd Omnibus üks ja Omnibus kaks paketid olemas, eh, reguleerimaks kaubanduspoliitikat Euroopa Liidus Lissaboni lepingu sätete kohaselt ja delegeeritud aktid ja rakendusaktid lõpuks ometi sünnivad. neli aastat kulus selleks, et need sätted tõesti praktikaks saaks. see oli liiga, liiga kaua. see õigusloomeline protsess võttis nii kaua ja me peaksime õppima sellest ja vältima sellist venimist tulevikus. on vaja äh, parandada oma jõupingutusi ja kiirendada protsessi, kiiresti reageerida kodanike vajadustele, meie ettevõtete vajadustele. Euroopa Liidu seadusloomeprotsessid kohe algusest peale peavad andma paindliku läbirääkimiste mandaadi, nii nagu parlament teebki. see, et me peame siin täiskogu nende mandaatide üle hääletama veel, aeglustab asju. institutsioonide vahelised kokkulepped ei saa olla liiga jäigad, nad peavad olema hoopis paindlikumad. ja vaatamata nüüd kõikidele äh, raskustele, mis meil läbirääkimistel olid, ometi äh, kokkulepe on väga-väga rahuldust valmistav, see tõesti sisaldab neid põhimõtteid, mida me algusest peale tahtsime kaitsta. selge eristamine delegeeritud aktide ja rakendusaktide vahel on ülitähtis parlamendil ei ole õigus eh, analüüsida delegeeritud akte. Eh, ka see, kuidas komitoloogia menetlust on nüüd kohandatud uutele oludele, on väga tähtis. ja me saame kaaluda, mis kuulub delegeeritud aktide alla ja mis mitte. meil on neli kuud nüüd selleks kahe kuu asemel ja see on kõik väga keeruline protsess, aga tahan öelda, et ma hindan kõrgelt seda tööd, mida raportöörid tegid, mida tegid meie kaks raportööri, härra Leitfried ja proua Quisthut Roovol, nad olid väga pühendunud sellele teemale ja Iirigi eesistujana äh, vajab meie tänusõnu. Äh, komisjon, suur tänu ka teile, te olite alati avatud uutele lahendustele alu, mis on aluseks uutele kokkulepetele, suur tänu teile! ma tänan väga, härra Moreira, ja nüüd liberaaldemokraatide nimel saab kaheks sõnaks, kaheks minutiks sõna härra Rinaldi. ma tänan, äh, härra professor Moreira on meie esimees ja tal on äh, vägagi õigus, mis ta ütles selle nelja aasta kohta, mis kulusid, et äh, siiani jõuda äh, see oli tõesti liiga pikk aeg. tänan raportööre suurepärase töö eest, neil õnnestus edukalt lõpule viia äh, triloogid äh, komisjoni ja nõukoguga ja kokku leppida. meil on nüüd uued pädevused Lissaboni lepinguga kaubanduspoliitika vallas ja me saame nüüd suurema selgusega, kuidas neid pädevusi kasutada ka selles osas, mis puudutab delegeeritud aktide toimimist parlament ja institutsioonid on omavahel kõike seda pikalt arutanud ning tuleb mõista, et väga palju tuleb veel ära teha. aga kõik peab toimuma institutsioonide vahelise koostöö ja vastastikuse austuse tähe all. komisjon, Euroopa Komisjon, nõukogu, kõik on tublit koostööd teinud ja väga vastutustundeliselt talitanud. jah, mõned eh, näited, kogu see delegeeritud aktide teema, terve rida riike saab kasu GSP-st eh, ja tegemist on režiimiga, mida on vaja käsitleda eraldi. aga see konsulteerimise nimet-, menetlus, millega me nõusse jäime, on täiesti vältimatu ja me oleme siin tublisti edasi liikunud, meie töö oli kiire, eh, tagas selguse ja nüüd on meil ka olemas selge ajakava, meil on head institutsionaalsed suhted ning eh, me oleme saanud selguse, kellega tuleb konsulteerida, meil on olemas menetlus, mis on hea kõigi jaoks, kes rahvusvahelises kaubanduses kaasa löövad ja lõpptulemuseks on menetlus, mis on läbipaistev ja kiire ja see on tubli edasiliikumine. suur tänu. nüüd läheme teiste kõnelejate juurde, härra Jakolino, kaks minutit, palun. suur tänu äh, ma arvan, et äh, minu kolleegid ütlesid siin õigesti, et äh, tulemus on olnud väga hea, sest äh, raportöörid on väga palju tööd ära teinud, raportöörid on väga pühendunud olnud ja tegemist on tõelise majanduspoliitika reeglite ühtlustamisega äh, nüüd on nii, et igaüks peab võtma vastutuse selgete reeglite põhjal, peame suurendama siin ka ettevõtete konkurentsivõimet, peame tugevdama oma kaubanduspoliitikat ja seda tuleb teha tihedas koostöös teiste oluliste instrumentidega. mõtlen siin just äh, kaubandusleppele USA-ga, me peame andma oma ettevõtetele võimaluse et nad saaksid äh, kompenseerida dumpingut ja subventsioneerimist kolmandates riikides. Ähm, Lissaboni lepe rõhutab kaubanduspoliitika osatähtsust ja äh, parlamendi keskset rolli selles äh, siin on selged reeglid ja raamistik olemas. kaubanduspoliitika peab lubama konkurentsivõimet ja seetõttu on meil hea meel nende soovituste üle, mis äh, dikteerivad selged dumpinguvastased reeglid ja selged kompenseerimisreeglid ja sellepärast tuleb äh, keskenduda siis äh, ebaausate praktikate kõrvaldamisele ja e, tagada Euroopa ettevõtetele ähm, konkurentsivõime vastavalt ühtlastele reeglitele. siin tuleb reegleid samuti lihtsustada selleks, et äh, rahvusvaheline kaubandus võiks toimida võimalikult heades tingimustes. Omnibus tugevdab meie parlamendi rolli. suur tänu. nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, ainult üks sõnasoovija on siin. suur tänu, et sõna andsite, lugupeetud kolleegid, ütleb härra Panki. meil Ungaris on selline tarkusetera, öeldakse, et hea töö tegemiseks läheb ka aega. ma arvan, et väga hea on see, et me nüüd lõpuks saame nüüd hääletada nende õigusaktide üle. töö nende kallal kestis neli aastat, see oli tõesti pikk aeg, me tahtsime olla väga ettevaatlikud ja põhjalikud ja ma loodan, et nende uute reeglitega on meil võimalik menetlust muuta tõhusamaks ja paindlikumaks. seda on meil väga vaja, sest muidu tekib meil probleeme öö, suures konkurentsivõitluses teistega. uued reeglid töötati välja uued klauslid, uued kaitsemeetmed, komisjon väga paljudes valdkondades tõesti sai väga tähtsaid pädevusi ja sellepärast on väga tähtis, et me komisjoni kontro-, tööd saaksime ka tulevikus kontrollida. aitäh härra Pankile, nüüd äh, saab sõna volinik Mimitsa suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, me ei hakka siin detailidesse laskuma, kuid selle institutsioonide vahelise leppe vastuvõtmisel on nüüd komisjon võimeline kiiremini reageerima Euroopa vajadustele ning tugevdama äh, institutsioonide partnerite vahelist koostööd. Nende kahe määruse vastuvõtmisega vaatab äh, Euroopa Komisjon tulevikku, kuidas need reeglid vastu võtta kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ning öö, ähm, neid kiiresti ellu rakendada vastavalt uuele raamistikule. uue struktuuriga saame äh, süsteemi toimimist äh, jälgida selleks, et muuta seda tõhusamaks äh, ning mõistetavamaks ka meie kodanike jaoks. ning lõpuks tahaksin öelda, et meil on Äh, hea meel selle üle, et äh, parlament neid küsimusi nii kiiresti äh, käsitles, eriti praeguse tiheda ajakava perioodil, aitäh! suur tänu volinikule, proua Kvisthaut Rovol. suur tänu, härra president, suur tänu, volinik, teie selgituste eest, teen hästi lühidalt. kaubanduspädevus on Lissaboni lepingu äh, vastuvõtmisest olnud nüüd demokraatlikes kätes, see on midagi täiesti uut meie mandri jaoks ja seda tuleb ikka ja jälle toonitada. ja kui ma nüüd irooniline ja negatiivne olla, siis see kõik võttis nii palju aega sellepärast, et äh, komisjon soovis jätta kõik vanamoodi, nõukogu äkitselt sa-, soovis saada veelgi rohkem pädevusi ja siis mõlemad vaatasid üksteisele imestunult otsa, kui parlament ütles, et oodake nüüd, leping annab meile täiesti selged võimalused, mida ka meie soovime kasutada. ja et nüüd lõppude lõpuks sellele kompromissile jõuti, on tõesti väga tore ja see tähendab ka seda, et me tegime suurepärast koostööd. lugupeetud volinik, tervitage härra De Hühti. Te ütlesite, et komisjon muutub veelgi kiiremaks ja tõhusamaks. see on ka tõsi sellepärast me neid läbirääkimisi Omnibusi üks ja kaks üle ka pidasime. Teil on seda võimalik teha, aga arvestage sellega, et parlament vägagi täpselt jälgib, mida te teete, me kontrollime täitesaatvat võimu ja me tõesti kavatseme seda vaevarikast tööd teha, samal ajal aga säilitades sõbralikud suhted ka teiega. suur tänu! aitäh, proua Quisthut! ja järgmisena härra Laisfried. aitäh, president, daamid ja härrad. kaubanduspoliitika on Euroopa Liidus Lissaboni lepingu vastuvõtmisest saadik äh, võtnud uut kuju, parlament on saanud endale suuremaid volitusi komisjon saab nüüd reageerida kiiremini ning samuti saab äh, ka igasugustest lepingutest kiiremini taganeda. Äh, kaubanduspoliitika vahendid Euroopa Liidu tasandil on äh, nüüd seotud ka sotsiaalpoliitikaga, inimõiguste poliitikaga, keskkonnapoliitikaga. me oleme selle kõik saavutanud, me oleme väga pädevad ning nüüd on meie ülesanne hoolitseda selle eest, et kaubanduspoliitika oleks erinev sellest, mis ta oli varem minu arvates on see õige toimimisviis, me peame liikuma teistsuguse tulevase kaubanduspoliitika juurde, aitäh. kõiki võtta algu. noh, vot pa- no.. niisiis, me hääletame selle raporti üle homme keskpäeval ja läheme nüüd järgmise